il presidente buongiorno riprendiamo tere päevast kõigile alustaksime uuesti oma istungiga eilse istungi protokoll on tehtud kättesaadavaks kui mingeid kommentaare ei ole siis on see protokoll heaks kiidetud. sotsiaaldemokraatidelt ja ID fraktsioonilt sain taotluse muuta komisjonide koosseisu ja äh, see kajastub ka praeguse istungi protokollis, kui mingeid kommentaare või protokoll, kommentaare või parandusi ei esitata enne protokolli heakskiitmist ja tänane teema meil õhtupoolikul on Rumeenia eesistumise aja kokkuvõte ja meil ei toimu vaba mikrofoni ega ka sinise kaardi menetlust täna õhtupoolikul. tuletaksin selle meelde. annangi sõna äh, proua Tantšilale nõukogu nimel. tema on siin koos oma Rumeenia valitsuse kolleegidega. nii et palun domnule președinte al parlamentului european domnule vicepreședinte al comisiei lugupeetud euroopa parlamendi president sassoli euroopa komisjoni esindaja daamid ja härrad mul on eriti hea meel olla täna siin hiljuti valitud Euroopa Parlamendi ees, et tutvustada teile Rumeenia eesistumisaja kokkuvõtet ja sellega on maha märgitud mõned verstapostid Euroopa tulevikuks. endise Euroopa Parlamendi liikmena ma eriliselt tunnustan Euroopa Parlamendi ainulaadset rolli, mis teil on Euroopa Liidu otsustusprotsessis. ja soovin seega teile edu teie ametiajal. daamid ja härrad oluline oli näidata, et Euroopa institutsioonid töötavad oma kodanike heaks ja on võimelised saavutama tulemusi, mis parandavad kodanike elu nii praegu kui ka tulevikus. hea meelega võin kinnitada, et Rumeenial õnnestus need eesmärgid saavutada. me kandsime meile pandud vastutust ja täitsime selle missiooni mille kodanikud meile olid pannud. ja ühiseks Euroopa väärtuseks on ka ühtekuuluvus. Rumeenia on näidanud, et me suudame edukalt toime tulla väljakutsetega ja oleme saatnud tugeva signaali edasimineku kohta me oleme andnud oma panuse Euroopa Liidu lisandväärtuse loomisse ja see kajastub ka selles, et meil õnnestus lõpule viia üheksakümmend, üheksakümne õigusakti kallal tehtav töö ja kaheksakümmend neli nõukogu järeldust võeti vastu väga paljudel ühishuvi pakkuvatel teemadel ning oma mandaadi jooksul soovisime saavutada nähtavaid ja kestlikke tulemusi, mis oleksid kergesti märgatavad ka kodanike jaoks. see oli meie esimene eesistumine Euroopa Liidus ja ma julgen öelda, et me tulime sellega edukalt toime Euroopa kodanikel on nüüd õiglasem, läbipaistvam juurdepääs tööturule ja samuti on lihtsam ühitada era- ja tööelu. ka see oli üks teemadest, millega Rumeenia eesistuja tegeles ja ma tahaksin ka öelda, et Euroopa kodanikud võivad tunda end turvalisemalt Euroopa piirides. jällegi tänu meie eesistumise jõupingutustele. meil õnnestus edasi astuda kvalitatiivne samm ja nüüd on võimalik tõhusamalt teostada välispiiride kontrolli, sealhulgas näiteks tõhusamalt kontrollida isikut tõendavate